Lukaševitša, seega on see päevakorrapunkt läbi arutatud, me tuleme üheminutiliste eh, kõnede juurde vastavalt artiklile sada kuuskümmend kolm ja eh, kõigepealt annan ma sõna kolleeg Ferragutile. aitäh! kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võttis Euroopa, lubas Euroopa Liit vastu võtta niisuguse direktiivi, mis tagaks puuetega inimestele juurdepääsu kõikvõimalikele teenustele, mida nad vajavad, muuhulgas ka haridusele, uutele tehnoloogiatele, kõikide ühiskondliku elu valdkondadele ja see dokument pidi seda kõike tagama ja äh, isegi esitati sotsiopoliitilised äh, arvutused, millised, äh, millist edu need, selle direktiivi rakendamine annab. lubati välja, läbi viia ka vastavasisuline ulatuslik uurimus seda uurimust aga ei ole siiamaani avaldatud, ma tahaks tegelikult komisjoni käest teada, millal õnnestub parlamendil siiski teada saada äh, millised on nende arvutuste ja uurimuste tulemused ja mida me saaksime reaalselt teha selleks, et puuetega inimeste elukvaliteeti parandada. suur aitäh, kolleeg Estaras Ferragut. aitäh, tahaksin härra Tuskile adresseerida oma sõnavõtu sest äh, soovitakse söetööstus täielikult hävitada Poolas. Poola valitsus peaks panema paika Poola energiapoliitika tuleviku. me ei saa alluda suurte hargmaiste ettevõtete ja lobistide öö, äh, propagandale ja survele, me peame veenma Euroopa Liitu, et me oleksime energialiit, mis oleks solidaarne, me peame söetööstuse taas õitsengule kaasa aitama ja peame panema gaasi hinnale üht, hinnad ühtsustama. minu arvates ei ole mingisugusel mõttel rääkida majandusest ilma söeta. kolleeg Uke, palun härra juhataja, Kreeka on valinud, rahvas on rääkinud. pärast seda, kui meil on olnud pikki aastaid eh, see süsteem, kui me üle, ehitasime üles majanduse finantsjuhtimise programmi, siis ütleb lihtsalt Kreeka rahvas sellele ei. ta lihtsalt ei aktsepteeri eh, neid meetmeid, mida rakendab Euroopa Liit. ja nüüd on Euroopa Liidul teatav probleem kuidas käia ringi selle asjaoluga, et pärast rahva demokraatliku tahte väljendamist ei osata enam sammugi edasi teha. rahv, üt-, rahvas ütles demokraatliku valimiste käigus, et nemad ei taha niisugust lahendust ja see kõik näitab, kui halb on tegelikult, keerukas on tegelikult see konflikt selle vahel, kus ühelt poolt püüab Euroopa Liit sekkuda liikmesriigi juhtimisse ja see liikmesriigi rahvas ütleb, et ausalt öeldes meile seda küll vaja ei lähe. milline saab olla meie majanduspoliitiline tegutsemine eh, selleks, et suurendada liikmesriikide vastutust oma majanduse ja arengu eest, aitäh! aitäh, härra kolleeg Luke! ja nüüd saab sõna kolleeg Jakovtšitš od eh, slovenskog ministra poljoprivrede gospodina židana koji praktički već. erinevalt sloveenia põllumajandusministrist härra sedanist kes põhimõtteliselt juba tahab hageda euroopa liidu vastu mis puudutab mõistet teraan kasutamist horvaatide poolt mina sooviksin siiski hea naaberlikke suhteid säilitada ja loodan, et suudame selle konflikti lahendada sõbralikult. Teraan on selline ähm, viina marjasort, mida on juba aastasadu kasvatatud, on toodetud väga hea kvaliteediga veini sellest äh, ma loodan, et Sloveenia, Itaalia, Istria ähm, Minemarja kasvatajad suudavad ähm, äh, leida ühise lahenduse, see äh, on meile väga oluline ajalooline vein ja me loodame, leiame lahenduse. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Albiol Guzmanile. aitäh Hispaanias oleme viimastel aegadel tõdenud, et äh, toimuvad äh, äh, repressioonid, sotsiaalseid proteste püütakse näidata kriminaalses valguses. majandus ja poliitika on läinud ühiskonnaga vastuollu. kaheksa ametiühingu tegelast mõisteti trelli taga, taga, taha. kollektiivlepingute sõlmimise puhul püüdakse määrata kõrgeid trahve, kolmsada aktivisti eh, ametiühingute vald, eh, valdkonnas, kes on ametiühingud aktiivsed osalejad, eh, nemad pidid astuma kohtukulli ette nüüd ma ei tea, kuidas oleks tegelikult võimalik saavutada seda, et nende üle vähemalt peetakse õiglast kohtumõistmist ka teostatakse karmi poliitikat, kas tõesti sobib Euroopale niimoodi käituda? suur aitäh, kolleeg Kuusmann. ja nüüd saab sõna kolleeg Škõlek. kallid kolleegid, ma kõnelen Horvaatia kodanike nimel, kes on muretses selles osas, et Horvaatia valitsus on alustanud äh, nafta puurimise Aadria merel. Euroopa Liidu energiajulgeolek on oluline, aga me ei tohiks osu-, ohustada keskkonda ega samuti ka majandussektori töökohti, mis äh, too-, Horvaatia elanikele tervislikku toitu valmistab, aga mitte ainult, vaid ka kogu Euroopa Liidule erinevad äh, valitsuse äh, liikmed äh, väldivad vastutust, väldivad ka avalikku konsulteerimise menetlust Horvaatia kodanikega, samuti ka teiste riikide elanikega, kes selles piirkonnas ela, elavad. seetõttu on Horvaatia kodanike huvid ohtu sattunud ja see raskendab ka teiste valitsuste tegutsemist, et kes peaksid oma kodanike huvisid kaitsma, aitäh aitäh, kolleeg Škõrlets. ja nüüd saab sõna kolleeg Kurau. aitäh, härra juhataja. mina tahaksin rääkida sellest, et me leiame, et äh, Euroopa Liidu jaoks on üks olu-, ebaoluline aspekt seotud maffiaga. me räägime siin komisjonis teatud teemade puhul maffiast, sest maffia äh, suurendab ka ebaseadusliku tegevuse kaudu kuritegevust ja kasutatakse ära ka teatud meelsust rahva hulgas. meie peame äh, võitlema tõhusalt äh, maffiavastase prokuratuuri abil selle fenomeni vastu, selleks et võidelda organiseeritud kuritegevuse. me peame kasutama väga head instrumenti näiteks äh, kodakondsuse küsimused, see annab meile hea aluse, näiteks kodakondsuse äravõtmine, see võiks olla äh, suureks äh, sammuks edasi võitluses vaesuse vastu. aitäh, kolleeg Korrao ja nüüd saab sõna kolleeg Papadakis. jaa nüüd pärast seda, kui me arutame siin Euroopa Keskpanga eh, kvantitatiivseid otsuseid ja kuulame ära Junckeri komisjoni suurepäraseid lubadusi, eh, aga see on ühelt poolt, teiselt poolt elab Kreeka rahvas viletsuses ja nüüd Siriitsa saab olema see, kes hakkab eh, võitlema Kreeka rahva huvide eest ja selle eest, et Kreeka rahvas saaks taas jõukaks see oli väga rahvasõbralik muudatus äh, Kreekas. kommunistlik partei Kreekas näitab oma tõelist jõudu pärast sellist valitsusvõitu, selleks et tugevat, pidada tugev töölisklassi võitlus viletsuse, vaesuse ja Euroopa Liidu monopolide vastu. suur aitäh teile, kolleeg Papadakis. Äh, ja nüüd saab sõna kolleeg Zdehovski pro mnoho lidí je e, Řecko härra president, paljude inimeste jaoks on Kreeka riik, kus kõik tahaksid elada, aga mina ei tahaks. minu jaoks, vabandust äh,, mitte Kreeka, vaid Norra ja äh, oleks äh, minu jaoks huvitav riik ja, ja ka teised Põhjamaad, kuid äh, seal võetakse iga aasta tuhandeid lapsi oma vanematelt ära ja meie lihtsalt sulgeme silmad selle ees. ma ise olen puutunud kokku sellega ja näinud, et ei piisa sellest, kui kasutada siin õiguslikke vahendeid, näiteks Eva Mihhalakova näide, Tšehhi Vabariigi kodanik. temale heideti ette talle tehti etteheiteid, mida kunagi ei tõestatud, tal võeti lapsed ära, ta ei saa nende lastega enam rääkida, temaga alles tšehhi keeles, ta ei, ei saa nendega kohtuda ja minu küsimus on, kui kaua Tšehhi kodanikud ja äh, veel äh, eiravad seda probleemi? palun, kolleeg Simon järgmiseks. mikro. mikrofon, palun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 on pandud paika keeld Euroopa Liidu, Euroopa Liidu rahastamist ei ole saanud kasutada selle tõttu, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole olnud võimeline seda tegema. Tooride valitsus ei, ei ole suutnud midagi ette võtta as uh, channels for public funds in the West äh, nii et ei ole kasutatud äh, seda raha äh, miljoneid, sadu miljoneid naelu erinevate kohalike omavalitsuste jaoks. me ei saa seda raha kätte ja seda kõike Toori valitsuse pärast aitäh, kolleeg Simon ja nüüd palun kolleeg Zahradil. aitäh. rääkisin öeld-, mõndagi öelda Saksamaa kohta, see peaks teid ka huvitama, härra eesis-, juhataja esimesest jaanuarist kehtib Saksamaal eh, minimaalpalgaseadus, seda peavad täitma ka kõik transpordiettevõtted ka Euroopa transpordiettevõtted. see seadus näeb ette, et tunni eest tuleb maksta vähemalt kaheksa eurot ja viiskümmend senti. seda on rohkem kui miinimumpalk Tšehhi Vabariigis. ja selline miinimumpalgaseadus on eh, ühtse siseturu vastu ja rikub siseturu reegleid see kujutab endast äh, kaudset tõket äh, kodanike vabale liikumisele, see seadus läheb vastuollu Euroopa Liidu põhimõtetega ja ei ole ometi võimalik, et me saame niisuguse seadusega nõus olla. Euroopa äh, Liidu komisjon peab midagi ette võtma, astuma samme selleks, et säärane seadus ei kehtiks. suur aitäh, kolleeg Zahradil! ja nüüd saab sõna kolleeg Paet suur tänu härra president head kolleegid! ma ei saa täna mainimata jätta olukorda Ukrainas, sest konflikt Ukrainas vajab viivitamatut äh, rahvusvahelise üldsuse sekkumist, milleks oleks kõige loogilisem viis saavutada uus vaherahuleping ja lubada ka ÜRO rahukaitsemissioonil siseneda riiki. see lõpetaks vägivalla Ukrainas ja lõpetaks ka Ukraina territooriumi äh, edasise kaotamise Venemaale aga ma tahaksin välja tuua ka, et äh, on toimunud viimastel kuudel mitmeid kokkupõrke ohtlikke olukordi, kui Vene äh, sõjaväelennukid on oma transponderid välja lülitanud ja äh, meie õhuruumi lähedal lennanud, näiteks Läänemere kandis. kui need mm, transpondersüsteemid on välja lülitatud, siis on see ohuks tsiviillennukitele ning see Äh, on ka vastuolus äh, äh, õhuruumi reeglitega, et lennukid ei tohi oma süsteemi välja lülitada. suur aitäh ja nüüd palun kolleeg Tarand. suur aitäh, härra juhataja. ei ole kunagi lihtne rääkida sõjast või selle karmidest tagajärgedest, see on väga õudne ka Äh, ja seda ka venelastega, selles osalevad ja ma võin seda rääkida oma kogemustest, sest kaheksakümnendatel võitlesin või ma teenisin ma Vene sõjaväes. Ukraina majandus on kriisis, skp on äh, kümne protsendi võrra langenud, inflatsioon on kakskümmend viis protsenti ja välisvaluuta reservid on poole võrra langenud ühe aasta vältel. sellepärast äh, tekibki küsimus, kas me oleme Ähm, piisavalt abi lubanud Ukrainale. me ei saanud oma läbirääkimiste ajal, mitmeaastase finantsraamistiku ajal muidugi ette näha sündmusi ja ma olen täiesti teadlik, et ähm, on käimas ka teisi kriise Euroopa Liidu äh, lähedal, näiteks Palestiina on, on saanud viissada miljonit eurot toetust Euroopa Liidult ja nüüd on küsimus, kas me ei peaks ka Ukrainale sama palju rahalisi vahendeid andma. muidugi majandus on seal teistsugune ja sellega lõpetaksingi. aitäh, kolleeg Tarand. ja nüüd saab sõna kolleeg Kristo Furu. aitäh, härra juhataja. Türgi on viimase neljakümne aasta vältel eh, okupeerinud ühe Euroopa liikmesriigi Eh, territooriumi osa, see on endaga kaasa toonud tohutu tragöödia eh, Kreeka, eh, kreeklastest Küprose kodanikele, kes on olnud sunnitud muuhulgas ka kodumaalt lahkuma. lisaks sellele on endiselt väga palju teadmata kaduma jäänud, teadmata kaduma jäänud inimesi. Türgi keeldub oma arhiivide avaldamisest keeldub äh, neile juurdepääsu andmast. teatud territooriumid äh, Põhja-Küproses äh, kuulutatakse sõjaväele kuuluvateks aladeks ja sinna ei puudub igasugune juurdepääs inimesi on minema viidud, inimesi on kaduma jäänud, kaduma jäänud ja me ei tea tänaseni, mis nendega juhtus ma tahaksin, et Euroopa Liit tervikuna võtaks tarvitusele meetmed, et ühe liikmesriigi suhtes teotatavale poliitikale lõpp teha. suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg. La creazione del fondo strategico per gli investimenti integreerimist eh, parandama nii nagu härra juncker on oma eh, tutvustuses korduvalt maininud seetõttu on vaja otseselt kodanikud kaasata ning on vaja leida mooduseid selleks et potentsiaali paremini välja tuua miks siis me ei võimalda seda et kodanikud tunneksid ennast projekti suurema osalisena me võiksime leida uusi finantsivorm finantseerimisvorme mis kaasaksid kodanikke otsesemalt näiteks crowdfundingu näol või mikrofinantseerimise ajal, niimoodi oleks Euroopa Liidul võimalik näidata, kuidas ta miljonite Euroopa Liidu kodanike elu mõjutab näiteks Erasmuse kaudu. selliste projektide kaudu me oleme saanud noorte hulgast just eriti suurt toetust, see tähendab, et Euroopa Liit on väga vaja, aga Euroopa Liit ei leia õigeid vastuseid ja eriti ka neid kanaleid, mille abil toetada sellist soo soovi, meil on vaja leida uusi ideid ja anda ka vastuseid, aitäh. aitäh, kolleeg Moska ja nüüd palun kolleeg äh, Kööling. Julie aitäh, härra juhataja, ma kasutan võimalust ja pööran teie tähelepanu meie, minu valimisjaoskonnas toimuvate isikute rik-, õiguste rikkumise Gibraltari elanikud, kes on samuti Euroopa Liidu kodanikud. ühtne Euroopa eh, taeva ettepanek komisjon kaasas sellesse ettepanekusse sõnastiku, kus räägitakse eh, kokkuleppest ja sellest, et see ettepanek eh, kehtib ka Gibraltari kohal. märtsis kaks tuhat neliteist Äh, hääletati plenaaril äh, resolutsiooni osas, kus äh, Gibraltari kodanikud olid välistatud, välja jäetud ja see on vastuvõetamatu. mõelgem, kui me oleksime Euroopa kodanikud näiteks soolise, soo järgi või etnia järgi välistanud siin milline vastus siis oleks saanud, aga praegu ei saa ühtse taeva määrusest kasu kõik Euroopa Liidu kodanikud, seetõttu ma kutsun üles, et te kõik kaitseksite kõiki Euroopa Liidu kodanikke ning ei pooldaks diskrimineerivaid seisukohti, aitäh. aitäh, kolleeg Kööling ja nüüd kolleeg Vaigel, palun. aitäh, härra juhataja Euroopa jaoks äh, on sõja teema väga tundlik teema kakskümmend aastat tagasi, tuletagem meelde, Balkani riikides toimunud tapatalgusid, neid äh, süütuid, kes pidid äh, surema. praegu üritatakse väga paljudes maailma kohtades põgeneda sõja eest Ukrainas surevad äh, sõjamehed mõlemal poolel, aga eriti saavad kannatada tsiviilelanikud, lapsed on traumatiseeritud. me ei ole suutnud vältida sõda. me oleme ise seda justkui tagant õhutanud teinekord me peame võtma vastu meetmed äh, kaitsmaks äh, tsiviilelanikke, sõda peab olema selline, nagu ta on, me ei peaks äh, mingit vahet sisse tooma ohvrite osas. aitäh, kolleeg Vaigel, sõna saab kolleeg Kalinovski. aitäh, härra juhataja üheksateistkümnendal jaanuaril äh, ütles äh, Prantsusmaa põllumajandusminister, et on olemas Venemaaga kokkulepe selleks, äh, et sealihatooted embargo maha võtta. kui ma loen eeskirju, siis ma näen sealt, et komisjon, ehkki ta oli läbirääkimiste kaasatud, ei sekkunud vahele meil Venemaa Föderatsioonil on väga suur mõju oma naaberpiirkondadest on üritanud õhutada vastuolusid ning põllumajandustoodete embargo, võttes arvesse ka seda, mis on äh, Äh, Ukrainas toimunud viitab sellele, et me ei tohiks teha endale illusioone. Mm, kõik see äh, ohustab meie usaldusväärsust ja nõrgendab meie majandust. Äh, ma tahaksin, et meil oleks solidaarsus ja komisjon peab oma ülesandeid täitma, aitäh. aitäh, kolleeg Kalinovski ja nüüd saab sõna kolleeg Curtin Darling suur tänu. tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda aastal äh, vangistati kolmkümmend neli äh, isikud ja Camel äh, Verdi ettevõtte töötajad ja kaotasid oma pensioniõigused. eelmisel aastal kuulsime selgitusi, et olenemata sellest, et reegleid ei rikutud, streikijatele ei selgitatud, miks ning äh, me oleme näinud, et hoolimata toona äh, ametis oleva valitsuse vastuväides olid äh, tollal ette nähtud salajased kavad, mis survestasid politseid, nägid ette kava, kava, kuidas streiki maha suruda. me peame tagama õig-, õigluse tagamise neile inimestele ja komisjon peaks survestama Ühendkuningriigi valitsust, et nad äh, avaldaksid selle info, et Camel Airi töötajad lõpuks ometigi saaksid, äh, neid lõpuks ometi äh, koheldaks õiglaselt. suur aitäh, kolleeg Curtin Darling. ja nüüd saab sõna kolleeg Madu. aitäh, härra juhataja tegelikult tahtsin ma rääkida ühel mu teisel teemal, aga minu jaoks on oluline rääkida astrofüüsikast. Kanaari saartel on meil Euroopa suurim teleskoopkeskus. juba kolmkümmend aastat töötame me Kanaari saartel koos Euroopa Liidu teadlastega, et pakkuda Euroopa Liidule astrofüüsikalisi teenuseid me nõuame, et me eh, saaksime püstitada põhja eh, poolkera vaatlusteks uue eh, teleskoobi ja soovime laiendada Kanaari saartel asuvat observatooriumi selline teleskoop tähendaks meie jaoks väga olulist arengut, oleks meie jaoks väljakutse ja meil õnnestuks välja astuda tõepoolist astrofüüsika tippkeskus, palun seda projekti toetada, suur aitäh, kolleeg Matu, ütleb härra juhataja ja nüüd saab sõna kolleeg Rodriguez Pinheiro Fernandez. kahe tuhande kuuendal aastal andis Euroopa Investeerimispank kaheksasada miljonit laenu Valencia ametiasutustele, kes sai siis läbi viia programmi selleks, et kooliasutuste kvaliteeti parandada. üheksa aastat on mööda läi-, mööda läinud, äh, programm ei ole edasi arenenud, väga paljud keskused ei ole, õppekeskused ei ole raha saanud ning äh, tuhanded äh, õpilased õpivad täiesti kohutavates tingimustes. Euroopa Investeerimispank peab tagama seda, et need koolid renoveeritakse, koolile tuleb tähelepanu pöörata eriti just äh, mõned konkreetsed äh, koolid, mille õpilased äh, õpivad juba aastaid sellistes liikuvates vagunites, Valencia ametiasutused annavad lubadusi, aga mingeid lahendusi välja ei paku. me ei saa niimoodi edasi minna, me ei saa lubada seda, et riigikoolid lükatakse kõrvale, sest kohalik omavalitsus ei suuda lubadustest kinni pidada, aitäh. suur aitäh ja nüüd annan sõna kolleeg Olentsale. suur tänu, juhataja. esmaspäeval esmaspäeval toimunud põllumajandusministrite nõukogul ütles komisjon, et Euroopa Liidu liikmesriikidel ei ole lubatud äh, sõlmida kahepoolseid kokkuleppeid Venemaaga, mis puudutab sealihamüüki. ja ma arvan, et see olukord on vastuvõetamatu. Venemaa tahab Euroopat lõhestada ja sellepärast on täiesti vastuvõetamatu igasugused diskrimineerivad praktikad ükskõik millise liikmesriigi vastu kui nüüd rääkida Venemaa läbirääkimiste kontekstist ja kriisisituatsioonist ning eriti võttes arvesse teravat olukorda Ukrainas, siis peame olema solidaarsed ja ühtsed. aitäh. ja nüüd annan sõna kolleeg Nikovile. Уважаеми господин председател, заради огромния брой конфликти по света härra juhataja, maailmas on väga palju konflikte, kuhu on kaasatud viis miljonit isikut, kes on pidanud oma kodudest äh, lahkuma eelmisel aastal. viimase kahe aasta jooksul on kaheksateist miljonit isikut, äh, kes on küsin-, kaheksateist tuhat isikut, kes on küsinud äh, asüüli Bulgaarias ning Dublin kahe alusel äh, tuleb seda neile ka anda. Bulgaaria jaoks on äh, tegemist äärmiselt raske küsimusega, sest nad jäävad äh, sellesse riiki, need põgenikud, kuhu nad on siis esimesena Euroopa Liidus sisenenud. ning meie riigi jaoks on väga äh, oluline, et me liituksime Schengeni ähm, äh, alaga ning samuti integratsiooni küsimused, välispiiride kaitsemine, Bulgaaria välispiirid peavad ka selle aasta komisjoni töökavasse sisse minema. Äh, Bulgaaria liis-, liitumine Schengeniga peab olema prioriteediks Euroopa Liidu jaoks, aitäh! aitäh, kolleeg Neikov! ja sõna saab kolleeg Šoidrova Mikro. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych... Eh, Lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et eh, Venemaa ja Euroopa Liidu suhetes on toimunud nii mõndagi eh, alarmeerivat. Venemaa valitsus on vastu võtnud nimelt dokumendis, kus kõrgülikooli rektorit süüdistatakse Euroopa Liidu ideede propagandas. ma, me mäletame totalitarismi perioodist katseid kõrgkoole e, kontrollida, e, üliõpilasi kontrollida e, ja seetõttu ma tahaksin paluda Euroopa Parlamenti et sellele situatsioonile võimalikult eh, tõhusalt reageeritaks ja eh, antaks sellest teada ka Euroopa Liidu suursaadikule eh, Venemaa Moskvas. kõrgkoolid ja ülikoolid on alati olnud ju demokraatlike muudatuste esirinnas ja ma loodan, et nad on seda ka sel korral. suur aitäh, kolleeg, nüüd saab sõna kolleeg Brennan Um, härra president eelmisel reedel ma külastasin äh, piimatalunikke äh, oma valimisringkonnas äh, inglismaa kirdeosas ähm, ja ma kohtusin richard dennis gibbiga ja veel ühe taluniku mcdonaldiga gibsidel on umbes kolmsada lehma ja see tähendab et et äh, nende äh, sissetulekud äh, vähenevad veerand miljoni mm, naela võrra. see on, see näitlikustab paljude piimatoimeku olukorda Ühendkuningriigis. mida saaks teha? ühest küljest võiksid tarbijad survestada ähm, poodide omanikke, et nad maksaksid õiglast hinda piima eest piimatalunikud peaksid saama õiglast hinda äh, oma toodangu eest, sest et ei ole õige, kui neid niimoodi lüpstakse. suur aitäh, kolleeg Brennan. ühe minuti liste kõnede päevakorrapunkt on nüüdseks ammendunud ja nüüd on mul kaks teadlist, ECR fraktsioon on esitanud äh, palve Äh, asendada üks oma esindajatest teisega, kui kellelgi vastu ei ole, äh, siis on see vastu võetud ja nüüd